Good afternoon, colleagues um.... tere pärastlõunat, kallid kolleegid. lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud külalised, tere tulemast siia avalikule kuulamisele, kus me käsitleme põhiõiguste olukorda Ungaris. me, meie kuulamine kantakse üle ka veebis ja kõik sõnavõtud salvestatakse nüüd libe koordinaatorid otsustasid neljateistkümnendal novembril kaks tuhat kuusteist, et korraldame sellise mõtete vahetuse eh, põhisea-, põhiõiguste üle Ungaris aastal kaks tuhat seitseteist ja täna see toimubki. kuueteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat seitseteist juhatus andis loa pidada see kuulamine ja kiri kahekümne neljandast jaanuarist president Tajanilt teavitas mind sellest otsusest ja nüüd ma tahaksin rõhutada, et libe koordinaatorid leppisid kokku ka eh, kõnelejate nimekirjas ja päevakorras eh, esimesel veebruaril kaks tuhat seitseteist ja tegid seda kirjaliku menetluse kaudu, nii et koordinaatorid on kõiges selles, mis täna toimub, kokku leppinud ja meil on ka ilusasti poliitiliselt tasakaalus esinejate nimekiri. ja nüüd ma annan sõna meie eh, külalistele kümneks, kaheteistkümneks minutiks ja juhin teie tähelepanu sellele, et kümme minutit eh, ei, on täpne aeg, see ei ole lihtsalt orienteerumiseks. ja mis siis juhtub? Te näete, aeg on siin teie ees väikesel ekraanil näha ja kui kümme minutit on täis, siis eh, ükskõik, mis te parasjagu olete ütlemas, aeg on läbi ja see puudutab kõiki sõnavõtjaid siin paneeldiskussioonis. nii on lihtsalt õiglane ja meil pärast seda kuulamist on kohe hääletamine kavas, mis tähendab, et ma ei saa kellelegi järeleandmusi teha, nii et palun ärge siis paluge äh, aega juurde, ma ei saa seda anda. ma ei taha olla äh, siin kellegi vastu inetu, lihtsalt selgitan, kuidas me tööle hakkame. kui te tahate vähem kui kümme minutit rääkida, siis palun, aga kümnest minutist peaks piisama oma seisukohtade tutvustuseks ja pärast seda peab olema ka piisavalt aega meie saadikutel küsimusi esitada ja maksimaalselt poolteist minutit küsimuseks, võib-olla ka kaks minutit eh, maksimum, aga tähtis on, et me ka vastused ära saaksime kuulata ja sellepärast palun kõik pidage ajast kinni, meil on väga palju sõnasoove veel pärast põhiesinejaid. ja meie kuulamine lõpeb kahe tunni jooksul kahe tunni pärast ja pärast seda toimub hääletamine. nii et kohe meie tänased sõnavõtjad, alustame doktor Trojanist. ma saan aru, et teil on teie dokumentide hulgas teada kes meie külalised täna on. seal on CV-d olemas, nii et doktor Dodžani, tere tulemast. ja palun, kümme minutit on nüüd teil sõnavõtuks. lugupeetud äh, esimees, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt äh, lubage mind, äh, mul teid tänada teie kutse eest Äh, kuulamisele Ungari olukorra kohta. mul on väga hea meel, et me oleme siin Joseph Antali äh, nimelises ruumis ja see on suurepärane sümbol kommunismivastase võitluse kohta ja selles kontekstis tuletaksin teile meelde, et laupäeval, kahekümne viiendal veebruaril tähistasime kommunikatsiooniohvrite mälestuspäeva ja täna elame demokraatlikus süsteemis, kus arvamuste vahetus, erinevate arvamuste konfrontatsioon on soovitav ja ministrite nõukogu andis mulle ülesandeks siin komisjoni ees Ungarit esindada, mul on väga hea meel selle üle, sest et Ungari esindajaks olemine on mulle suur au. olin kahe tuhande kümnendast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani suursaadik Pariisis ja sain sealt vaadata, kuidas toimub arutelu ka Ungari põhiseaduse teemadel. ja juhiksin tähelepanu sellele, et juba siis, äh, kui võtsime vastu oma põhiseadust, pöörati väga põhjalikku tähelepanu sellele protsessile, neid kontrolli viis läbi Veneetsia komisjon ning teised Euroopa organisatsioonid. see näitab suurepäraselt, et äh, Ungari valitsus on alati dialoogile avatud ning on valmis oma seisukohti selgitama ja tänu meie konstruktiivsele lähenemisviisile oleme me Euroopa Nõukoguga ja ka Euroopa Komisjoniga kõikidega asjadega, kõikide asjadega ühele poole jõudnud. Euroopas on praegu rasked ajad, ebakindlad ajad, meil on olnud eurokriis, Kreeka võlakriis, rändekriis, terrorismiga seotud kriis ja ka Brexit. rahvas tunneb muret, rahvas tahab käegakatsutavat muutust. klassikalised poliitilised parteid peavad võtma vastu äh, otsused, mis on selgeks vastuseks äh, meie eesseisvatele väljakutsetele. Äh, meie vastutus on suur. Nende kriiside lahendamise puhul on ka kodanikuühiskonna osalus tervitatav ning valitsuste vaheline arutelu ja institutsioonide vaheline arutelu ja ka vabaühenduste vaheline arutelu me peame vaatama ka, mis rolli mängivad kõik need erinevad tegijad selles rollis ehkki legitiimsus on erinevalt määratud. valitsustel on äh, otsevalimise äh, kaudu legitiimsed õigused teatavateks otsusteks ja selles kontekstis tahaksin nüüd rääkida probleemidest konkreetsemalt. rändekriis on Euroopa praegu äh, kõige suuremaks väljakutseks ja seda ka Ungaris. Ungari äh, on oma geograafilise olukorra poolest eriline, meil on, meil on ka oma Schengeni välispiir ja Schengeni ala kaitsmine on Ungari poliitilises äh, tegevuses rändekriisiga seoses olnud põhieesmärgiks ja see ja mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid on samuti sisse viinud sisepiirid Schengeni riigis, see on tege-, murettekitav olukord loomulikult. selge on see, et me peame kaitsma nelja vabadust Euroopa Liidus. Ungari võttis väga tõsiselt oma vastutust, oma kohustust kaitsta Schengeni ala välispiiri. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal sai Ungari väga suurte kriitikanoolte märklauaks ja nüüd näeme, et äh, Euroopa Liidus on hakatud samuti kaitsma välispiire, äh, nii nagu meiegi. me, meil on hea tunne olla olnud siin eestvedajateks. ja Thomas de Maizière on kirjutanud härra Timmermannisile, et selleks, et võidelda äh, ebaseadusliku sisserände vastu ning inimkaubanduse vastu, peab Euroopa Liit tegema koostööd päritoluriikidega ja transiidiriikidega, äh, seda koos rahvusvaheliste organisatsioonide, pagulaste organisatsioonidega ning äh, äh, rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga. see näitab ka suurepäraselt seda, et meie siseminister räägib Äh, sellest, kuidas võidelda äh, tõhusalt äh, ebaseadusliku rände ning sisserändajatega kauplemise ja kulla, inimkullerluse vastu. ja kui me räägime rändekriisist, siis võib täheldada, et mõningad ajavad sassi majanduspagulased pagulastega, ajavad süü, ajuspärit süürlased sass, sassi marokolastega. teine segadusi tekitav asjaolu on see, et kolmandad Äh, on kolmandad riigid, mis on turvalised päritoluriigid ja mis seda ei ole. mõningad äh, liikmesriigid ei ole turvalised päritoluriigid. Äh, Türgi näiteks aga on turvaline päritoluriik. eurooplased küsivad, et miks paljud inimesed, kes tulevad Schengeni alale, on läbinud nii palju turvalisi riike ja ei ole seal taotlenud palvu pagulase staatust see on legitiimne küsimus. Ungari valitsus on oma seadusandlikus töös Euroopa tendentsidest lähtunud, meie eesmärgiks on kaitse oma rahvast, liikmesriikide rahvast ja meie peame Äh, selles tegevuses loomulikult ka Euroopa õigusi austama, Euroopa õigust austama. kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ning äh, Euroopa institutsioonid seavad endale ju samad eesmärgid. suurepärane näide sellest, käisin justiitsministrite äh, kohtumisel ja ei ole mitte ühtegi koosolekud, kui justiitsministrid kokku tulevad, kus ei räägitaks terrorismist ja radikaliseerumisest. ja äh, sama on lugu siseministrite kohtumistega, kus räägitakse samuti eh, Schengeni ala kaitsmisest igal koosolekul. lugupeetud daamid ja härrad, lubage mul juhtida tähelepanu sellele, et ühte põhiõigust on rikutud ja see tekitab liikmesriikides väga palju äh, ebakindlust, eriti kui tegemist on pärast kahe tuhande neljandat aastat liitunud liikmesriikidega. väga paljud äh, Euroopa Liidu liikmesriigid on vastu võtnud õigused, mis takistavad ettevõtlusvabadust, mis on tagatud harta artikliga kuusteist ja ka aluslepinguga lähetatud töötamine on seotud ohtu selliste õigusloomeliste ettepanekutega. väga paljud äh, ettevõtjad on mulle rääkinud, millised raskused neil on. mul on, meil on väga kahju, et Euroopa institutsioonid on äh, olnud äh, vait sellise rikkumisega silmitsi seistes. ja sellistes kontekstides on vabakonna roll oluline ja neidki tuleks kutsuda arutelule. me oleme alati valmis pidama dialoogi, aga dialoog ei tähenda mitte dogmade vastandamist, vaid mõtete vastandamist. selline arutelu on oluline äh, ja olgu see siis inimõiguste töörühmas või justiitsministritega. ma lubadan, äh, lubage mul avaldada kahetsust, et mõningad äh, organisatsioonid ei soovi sellest koostöös osaleda Ungari valitsus aga peab dialoogi alati oluliseks ja kui dialoogi ei saa pidada Budapestis, siis tuleme siis Brüsselisse kohale ja tahaksin tutvustada ka kolleege, kes on äh, minuga kaasa tulnud äh, ja kes on rändeküsimustes ja Euroopa küsimustes äh, eksperdid. Susanna Veg, kes on rändeameti direktor, Kristjan Kešmar, kes on riigisekretär, kes tegeleb Euroopa küsimustega ning töötab Justiitsministeeriumis. rääkisin kaheksa minutit kuusteist sekundit ja saingi omadega ühele poole. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu! doktor Trošani ja ma pidanuks ütlema, et teiega koos on eh, samuti justiitskoostöö, rahvusvahelise Euroopa justiitskoostööminister ning eh, samuti proua Vekk, kes on immigratsiooni ja varjupaigaameti peadirektor. järgmisena saab sõna Miklo Šantov, Eh, põhiõiguste keskuse direktor, kümme minutit. lugupeetud esimees, lugupeetud saadikud, mu daamid ja härrad, kõigepealt suur tänu selle kutse eest. minagi üritan ajast kinni pidada. lubage, et ma ütlen paar sõna Ungari kohta, niinimetatud Ungari olukorra kohta. demokraatia Äh, ei puuduta ju ainult Ungarit, vaid kõiki. kõigepealt äh, vaatamata äh, siseriiklikele rahvusvahelistele muredele, demokraatia ja põhiõigused on endiselt olemas Ungaris ja funktsioneerivad täielikult. demokraatia peamine element, konstitutsioon, uus Ungari põhiseadus võeti vastu demokraatlike normide kohaselt aastal kaks tuhat üksteist ja demokraatlikult valitud parlament õiguspäraselt ja läbipaistvalt mm, võtab vastu seadusi. teisalt on tõsi, et on mitmesuguseid mudeleid demokraatial universaalne määratlus demokraatiale või õigusriigile eh, puudub. samas eh, rahvusriigid eh, ei saa seetõttu sellistest ähmastest standarditest kinni pidada. siin räägiti, et põhiseaduse muutmine muutis ka põhiseadusliku kohtu volitusi Ungaris, aga mõnedes liikmesriikides Euroopa Liidus, näiteks Hollandis või Rootsis ei ole üldse sellist põhiseaduslikku kohust näi-, äh, äh, nüüd peaprokuratöör, prokuratuur, peaprokurör äh, on valitud parlamendi poolt ja sõltumatu, aga Prantsusmaa, mis on ka täielikult funktsioneeriv demokraatia, seal valitsus juhib prokuratuuri tööd ja teostab järelevalvet. ehkki ei ole demokraatia mõistet määratletud, ometi kaks elementi võib välja tuua, mis on ühised Eh, vabad valimised ja võimude lahusus, mis tuleb tagada Euroopa demokraatiates ja Ungaris on nad ka garanteeritud. Eh, üldised ja kohalikud valimised toimuvad iga neljandal või viiendal aastal, justiitssüsteem mm, ja täitevvõim, valitsus ja seadusandja parlament, kõik toimivad sõltumatult ja lahus üksteisest uus põhiseadus Ungaris ütleb erinevalt varasemast konstitutsioonist esimeses lõikes artiklist C, et Ungari riigi toimimine peab tuginema võimude lahususe põhimõttele. ja praeguses vabade valimiste raamistikus ja võimude lahususe oludes eh, erinevad struktuurilised ja tehnilised mehhanismid ja lahendused toimivad. Need puudutavad erinevaid menetlusi ja organeid ja e, seda sõltuvalt liikmesriigi juriidilisest traditsioonist ja eripärast. E, lõige kolm artiklis neli ütleb, et Euroopa Liit peab liikmesriikide identiteeti austama, seda poliitilist ja konstitutsioonilist struktuuri, mis seal on, sealhulgas ka kohalikku piirkondlikku omavalitsust. see on kirjas aluslepingus nii et kui me arutame nüüd demokraatiat, siis me ka mõistame suveräänsust küll erinevalt, aga demokraatiat mitte. ja põhiõiguste üle peetav arutelu <clears throat> tegelikult on ideoloogiate ja maailmavaadete ja suveräänsust arusaamise äh, kokkupõrge, kuidas liikmesriigid, Euroopa Liit peaksid pädevusi jagama, vastuolud selle üle Euroopa Liit ei ole riik, ei ole Euroopa temost ja seal ei ole suveräänsust, vaid liikmesriikidele kuulub suveräänsus. ja Ungari põhiseadus ütleb, et Ungari teostab ainult mõningaid oma pädevusi, mis tulenevad tema <clears throat> suveräänsusest ja on erinevad kontseptsioonid ka selle kohta, mis puudutab suveräänsus, suveräänsuse laadi, kuidas peaks seda tõlgendama või eh, struktureerima. ühelt poolt eh, riigiteülene Euroopa Liit väidab, et Euroopa Liidul peaks olema suur, rohkem pädevusi ja saama suveräänsuse liikmesriikide arvelt, näiteks õigust tõlgendada ja jõustada neid ähmaseid õigusriigi standardeid või põhiõiguste standardeid liikmesriikides. see eh, tugineb eh, inimõiguste ala, alasele fundamentalismile ja poliitilisele korrektsusele ja mm, homogeensuse põhimõttele. teine kontseptsioon ütleb, et Euroopa Liit on ainult instrument ja mitte eesmärk iseeneses, et ainult liikmesriigid öö, eh, omavad pädevusi see on osa nende suveräänsusest ja kujundavad juriidilise keskkonna, eh, mis seondub nende põhiseadusliku identiteediga, konstitutsioonikohus, eh, samuti põhiõigused, võimude lahusus ja nii edasi. on selge, et me oleme laiemate muutuste alguses, mis puudutavad demokraatiat ja laadi ja paradigmad, samuti mida tähendab õigusriik ja suveräänsus. ja on selge, et poliitiline ja õiguslik lahend, lahing ühelt poolt nende poolt, kes on riikide ülese lähenemisviisi eest ja teiste vahel, kes tuginevad põhiõigustele eh, ja identiteedile, eh, see on midagi, see võitlus iseloomustab kogu läänemaailma Äh, mitte ainult Ungarit ja kõige huvitavamad päevad seisavad meil nüüd ees. To... ma tänan äh, ja nüüd härra Kardoš äh, Amnesty International teadur saab sõna suur tänu teile pärastlõunat, daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kolleegid, mul on suur au siin täna teie ees olla ja kõigepealt ma sooviksin teile kinnitada, Amnesty International on väga suuri muresid seoses põhiõiguste olukorraga tänapäevases ähm, Ungaris. ja viimastel päevadel me oleme näinud, et erinevad standardid ja põhimõtted on nõrgenenud erinevates valdkondades, mis on olulised inimõiguste ähm, ja põhiõiguste jaoks Amnesty Internationali on olnud vastu erinevatele eh, õigusaktidele ja samuti ka nendele, eh, nende muudatustele ja samuti me oleme eh, üles kutsunud ettevaatlikkusele, kus, mis on vastu võetud, õigusaktid osas, mis on vastu võetud ilma enamikuga arutamata. ma sooviksin rääkida kolmest asjast. kõigepealt, mis, me oleme üheskoos teiste rahvusvaheliste ekspertidega rääkinud sellest, et äh, vähemuste äh, olukord on äh, halvenenud ja me, ja juba ka praegu nende vähemuste olukord on endiselt kehvem. samuti, ähm, mis puudutab justiitsreformi, siis see on ka murettekitav. samuti ähm, surmanuhtluse sisseviimine, abortide keelustamine, on sellised teemad, mille vastu on loomulikult ka inimõiguste kaitsus ja samuti valitsus ähm, on oma tegevusega keerulisemaks muutnud varjupaiga taotlemise Ungaris ja see äh, muudab veelgi elu keerulisemaks neile, kes on jõudnud Ungarisse. samuti, mis puudutab vabaühenduste kohtlemist, äh, isegi peaministri enda poolt äh, on näidanud, et tegelikult valitsus ei ole valmis konstruktiivseks dialoogiks vabaühendustega ega kodanikuõiguste kaitsmisega samuti me oleme näinud äh, väga diskrimineerivaid avaldusi äh, valitsuse liikmete äh, poolt naiste, rahvusvähemuste, usuvähemuste vastu ning see parlament ja ka komisjon on alustanud kuulamisega selles osas, kuidas Ungaris on, milline on Ungaris olukord erinevate põhiõigustega, inimõigustega ja Amnesty International on väga tänulik sellise tegevuse eest, mida parlamendi liikmed on läbi viinud ja me oleme tänulikud ka selle eest, et survestate komisjoni ja ka liikmesriike, et nad oma kohustusest kinni peaksid. nüüd äh, siin on ähm, sihtmärgile, sihtmärgiks võetud erinevad ähm, rühmitused Ungarisse, mis on niigi õigustest ilma jäetud ning väidetavalt on äh, siin tegu äh, iseseisvate äh, sõltumatute organisatsioonide tegevusega ning eelmisel nädalal valitsuse pressiesindaja Fidesz partei ähm, tulid välja äh, libaraportitega inimõiguste ja põhiõiguste olukorra kohta, aga meie ootame siin ikkagi äh, tõhusamaid töid. niisiis, nüüd, kus me arutame äh, olukorda Ungaris, siis Ungari piiridelt vägivaldselt aetakse minema sisserändeid. ma olen näinud ka fototõendeid selle kohta, kuidas inimesi piiridel on diskrimineeritud ja selline asi on juba liiga kaua toimunud ning valitsus väidab, et nad on kaastundlikud nende inimeste osas, kes on põgenenud oma koduriigis vägivalla ja tagakiusamise eest aga samas ähm, me oleme näinud, et tegelikult valitsus mingisuguseid kohustusi ei täida, mida nad ja oma lubadusi ei täidu. valitsus süstemaatiliselt on ähm, äh, väitnud, et sellised süüdistused on valed ning teisel pool tara tuhanded ähm, pagulased, suurem osa neist äh, laste, lapsed on jäänud kinni ähm, äh, Serbiasse ja nad, neid ähvardab ka tagasisaatmine päritoluriikides, see on väga küüniline lähenemine ning siseministeeriumi hiljutine tegevus muudab olukorda ainult hullemaks ning äh, me näeme, et valitsuse tegevus on ähm, muutnud äh, pagulaste olukorra veelgi keerulisemaks ning äh, ühistegevuste ähm, on ke-, osalemist on keeldutud. ja samuti ei ole tõsiselt võetud Dublini süsteemi ega ka äh, ümberpaigutamise skeemi. ja samas väidetakse, et olemasolev olukord õhustab Ungari julgeolekut ja väidetakse, et pagulastega levib ka ähm, terrorismi levik. samas on väga palju investeeritud erinevatesse ähm, ähm, reklaamikampaaniatesse ähm, pagulaste vastu. ja me näeme, et selline kliima ainult äh, tõhustab seda, et va-, ollakse vaenulikud äh, pagulaste vastu ning Ungaris on kriminaliseeritud äh, ka Ehm, mõningad tegevused, rikkumised, ehm, mis nüüd väidetakse, et jääb terrorismi alla. ning Amnesty International on väga mures selliste ehm, trendide pärast, nii et väga paljud pagulased ei ole sugugi mitte seotud terrorismiga, kuid me oleme näinud, et äh, novembris kaks tuhat kuusteist üks Süüriast pärit meesterahvas äh, mõisteti terrorismi toetamise eest kümneks aastaks vangi lihtsalt ühise rikkumise pärast. samuti üks pagulane saadeti riigist välja, äh, ta oli kuueteistkümnendal septembril saadeti välja riigist, see oli päev pärast seda, kui Ungari sulges oma riigi. ning väidetavalt see isik oli äh, sooritanud terroristliku rünnaku, kasutades mega, äh, siis valjuhääldeid selleks, et äh, et avaldada meelt. ja ning see kodanik saadeti Türki tagasi ja üks pagulane, kes ähm, nii-öelda ebaseaduslikult äh, suutis äh, tarast läbi suruda, ähm, äh, ka mõisteti vangi. ning ja me loodame, et see ähm, meesterahvas, kelle nimeks on Ahmed, võimalikult peatselt saab ühineda oma perega, kes on Küprosel ning äärmiselt väär on pagulasi sildistada terror-, terroristidena ja väita, et nad on ohuks meie julgeolekule. selliseid süüdistusi, äh, mis on esitatud nendele mainitud isikutele, ei ole mingisuguseid tõendeid, äh, tõendeid leidnud. ning me oleme näinud, et äh, Ungari kriminaalkohtutes on seda uut terrorismi mõistet kuritarvitatud. ja me kutsume eh, ka edaspidi üles, et eh, selle isiku vastu tõstet-, esitatud süüdistused eh, tagasi võetaks. Euroopa Parlament ja komisjon peaksid ka seda juhtumit uurima vastavalt artiklile nelikümmend seitse, mis puudutab siis õigust õiglasele kohtupidamisele Euroopa Inimõiguste Kohus samuti mõistis hukka Ungari seoses sellega, kuidas ähm, ähm, Ungari seadusandlus kohtleb pagulasi, kuid sellele vaatamata need ähm, vaidlu-, vaidlusalused õigusaktid on ikkagi äh, kehtima jäänud samuti on äh, probleeme arvamusvabadusega ja kogunemisvabadusega. ja valitsus nüüd äh, võib väita, et ähm, nad võivad erakorralise olukorra välja kuulutada viieteistkümneks päevaks, samuti ähm, kasutada ähm, sõjaväge ja samuti piirata vaba liikumist. ning äh, see, ning kõik need meetmed on nähtud ette selleks, et äh, võidelda terroristlike rünnakute vastu. kuid äh, samas, kui selline, selliseid meetmeid kasutatakse, siis siin on tegu ilmselge äh, võimuliialdusega. ning äh, äh, sellise uue õigusakti alusel võib valitsus ka võtta sihikule need inimesed, kes on teisel arvamusel kui nemad ja, ja võivad kasutada seda ka pagulaste vastu. nii et mida me palume parlamendilt on see, et, et rohkem tegeletakse selle olukorraga ja, ja tulla ka Ungarisse kohale, nii et me näeme, et et selle asemel, et teha liiga hilja, liiga vähe, tuleks äh, siiski rohkem teha selleks, et äh, Euroopa põhiväärtusi kaitsta ning mis puudutab artiklit äh, seitse ja ähm, põhiõigusi, siis me näeme, et, et äh, see artikli väärtused on ähm, ohtu sattunud ning Euroopa Parlament peab ähm, looma selle kriitilise massi, mil, mis suudaks selliseid õigusrikkumisi vältida, aitäh. järgmisena saab äh, sõna härra Stefania Kapornšai, proua Stefania Kapornšai, suur tänu. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, austatud minister, suur tänu võimaluse eest sellel kuulamisel sõna võtta, mina tahaksin keskenduda sõnavabaduse olukorrale ning teabevabaduse olukorrale Ungaris. põhiõiguste harta äh, on äh, Euroopa õigusesse sisse toonud sõnavabaduse mõiste ning rõhutakse ka seda, et meediavabadust ning meediapluralismi tuleb austada. mina tahaksin rääkida kõigepealt meediavabadusest Ungaris. kaks äh, peamist tendentsi on esile kerkinud, mis puudutavad meediavabadust ning pluralismi kasumi jagamisega manipuleerumine ning meediavabadus, äh, tavaliselt satuvad ohvriks äh, meediaettevõtted, mitte konkreetsed meediaväljaanded. Äh, sisu pakkumine on seega häiritud, mitte konkreetse ette, konkreetse väljaande sisu üldisemalt, see iseloomustab väga üldist tendentsi. mis puudutab meediaturu ümberstruktureerimist, siis äh, koostöö ning julgeolekuorganisatsioon Euroopas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal pärast üldvalimisi äh, tõdes, et vähe on neid meediaväljaandeid, kes on sõltumatud äh, ette ja suurem osa väljaandeid kuuluvad ettevõtjatele, kes on seotud valitsusega kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli üks suurimaid juhtumeid sealt, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal osteti TV2 ärikanal ära äh, isiku poolt, kel see on samuti valitsuses äh, ja, ja ka uudisteportaal äh, kuulub, üks tähtis uudisteportaal kuulub valitsuse lähedasele isikusele. Tšepatek suleti ja töötajate lepingud lõpetati, see oli üks suuremaid uudisteväljaandeid, hiljem kohus otsustas, et see oli ebaseaduslik, aga selleks ajaks oli ajaleht juba kinni pandud. seda äh, sammu äh, tolleaegne omanik äh, põhjendas äh, majandusliku sammuna, aga samas äh, see ei olnud põhjendatud samas ja omanikul olid poliitilised sidemed äh, samuti piirkondlike ajakirjade, ajalehtede puhul on samasuguseid äh, sidemeid täheldatud. Äh, Nerteki andmetel ähm, riigi vahendeid antakse äh, rohkem nendele väljaannetele, kes on riigisõbralikud, see moonutab turgu mitmed ajakirjanikud ei ole saanud äh, ka juurdepääsu näiteks äh, pagulaslaagritele rändekriisi ajal kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. mitmed ajakirjanikud ja isegi äh, konkreetsed meediaväljaanded said sellistesse pagulaste piirkondadesse sisenemise keelu ja muutele piir, muutele piirkondadele lähenemise keelu samuti. mõned keeldudest hiljem tühistati ja siis juhiks, juhiksin tähelepanu aktiivse kodaniku olukorrale Ungaris. aktiivsel kodanikul on raskusi, kui tal on vaja juurdepääsu avalikele andmetele äh, või kui ta tahab juurdepääsu kohalikele ametivõimudele. inimesed, kes on kriitilised, kaotavad oma töökoha ning peavad äh, sageli kannatama laimamissüüdistuste all. igal juhul üritatakse kriitikat maha suruda. suurem osa inimestest Äh, kelle puhul, äh, inimest suurtemate osade inimeste puhul on võimalik äh, vastuhääled maha suruda, kui neid ähvardavad suured õiguskulud ning trahvid. laimamine on kriminaalkuritegu Ungaris ning seda kasutatakse uuriva ajakirjanduse vastu relvana kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teabevabaduse seaduse muutumine on juurdepääsu avalikele andmetele muutnud veelgi keerulisemaks ja võib keelduda juurdepääsu tagamisest põhjustel, mis ei ole õigustatud. võib nõuda näiteks ka tasu, mitte ainult kopeerimise eest, vaid lihtsalt selle taotluse läbivaatamise eest. anonüümne taotlemine ei ole võimalik. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal jätkati selle õiguse piiramist ning äh, riigiettevõtetel ei olnud enam äh, sektori õiguse muutumise tulemusena kohustust avalikke andmeid äh, avalikustada. selle teemaga tuleb tegeleda ÜRO eriraportöör inimõiguste küsimustes, kes kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses äh, Ungarist esitab õige pea oma soovitused, ta tundis muret inimõiguste kaitsjate olukorra pärast Ungaris. raportöör ütles, et inimõiguste kaitsjate äh, keskkond ei ole soodus ning äh, tegemist on äärmiselt ülereguleeritud olukorraga. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal sai selline areng alguse. see jätkus siis, kui Silet Veemat, Fideszi asepresident ning julgeolekukomisjoni esimees kuulutas välja intervjuus, et ta on soovinud, et Rahvuslik Julgeolekukomisjon ja julgeolekuteenistused uuriksid äh, neid organisatsioone, kes teevad koostööd Soorose võrgustikega kakskümmend kaks olevat selliseid organisatsioone ning äh, neid organisatsioonid väidetavalt pidavat rikkuma äh, Euroopa ja Ungari õigust. ühtegi raportit hiljem ei ole esitatud ning äh, Ungari jälitusõigust leiti olevat Euroopa õigusega vastuolus. Šabo ja Vichy versus Ungari kohtuasjas väitsid, et nende eraelu puutumatuse õigus on rikutud, kui äh, nende äh, jälgimine, äh, jälgimise üle ei teostata valitsuse sõltumatute organite poolt kontrolli. häbimärgistatakse ka kodanikuorganisatsioone. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta parlamendi muudatus muudab kodanikuorganisatsioonide seadust vastavalt sellele. siin meil on korruptsiooniprogrammis kirjas selle, et vabaühenduste ähm, maksustamissüsteemi tuleks äh, uurida ja, äh, ja muuta ja praegusel hetkel ei ole veel tehtud mingisugust avalikustatud seadusandlikku ettepanekut, igal nädalal äh, tulevad lagedale erinevad ähm, mõtted valitsuse liikmetelt selle kohta, kuidas äh, vabaühenduste läbipaistvust suurendada ja tahetakse rohkem informatsiooni, kui meie aastaaruannetes juba olemas, äh, isegi peaminister ja kõik teised ja, ja teisedki kõrged ametnikud on sellest rääkinud. tavaliselt tehakse avaldusi äh, selle kohta, et vabaühendused saavad oma rahasid välismaalt, et vabaühendused äh, tegelevad poliitilise tegevusega, ilma et neid oleks valitud ja kolmandaks, et vabaühendused ja avalikusta oma doonoreid. seda hoolimata sellest, et meie finantsaruanded on kõik avalikud ja äh, organisatsioonid, kellest me siin räägime, sageli on seotud rändekriisi teemade mõjutamisega see, et räägitakse suuremast osast läbipaistvusest, on eksitav. tegelikult kõigi selliste ettepanekute eesmärgiks on häbimärgistada neid organisatsioone ning neist vabandada, vabaneda. jaanuarikuus Nemet Šilaat ütles, et need organisatsioonid, kes on seotud Sorosega, tuleb lihtsalt äh, Ungarist välja pühkida Äh, see retoorika äh, ja see taktika on tuttav meile Iisraelist ja Venemaalt ning ÜRO eriraportöör tunneb äh, muret ka sellepärast, et inimõiguste kaitsjaid lakkamatult häbimärgistatakse ning kasutatakse alavääristavat, häbivääristavat kõnepruuki, rääkides kodanikuühiskonnast ja seda valitsuse esindajate poolt kui me kuulsime sellest võimalikust seaduseettepanekust, siis selline lähenemisviis ei äh, austa Euroopa väärtusi, sõnavabadus on ainult üks osa äh, sellest, aga äh, välisrahastamise temaatika on teine valdkond, mis on problemaatiline. eelmisel nädalal ütles ajakirjandus, et parla-, Fideszi parlamentaarse kohtumisel avatud ühiskonna vabaühendused ning teised organisatsioonid on sattunud välis äh, rahastamisvahendite piiramise äh, algatusettepaneku võimalikuks sihtmärgiks, paistab, et äh, uus, luuakse uus kategooria organisatsioone väljaspoolt, Ungarist väljaspoolt toetavad, toetatavad vabaühendused ning nende vastu rakendatakse piiravaid meetmeid suur tänu ja nüüd viimasena Marta Pardavi, kaasesimees Ungari Helsingi komitee. ma tänan. esimees, lugupeetud saadikud, härra minister, ma tunnen suurt au, et saan olla siin ja rääkida teile, mina olen Helsingi komitee tee Ungari osakonna kaasesimees, oleme Budapestis baseeruv ja tegeleme õigusküsimustega, pagulaste teemadega, õigusriigi põhimõtetega. mina täiendan oma kolleegi poolt öeldud ja tahan öelda, et Ungaris on meil suured mured, nimelt pagulaste kaitsega eriti. on selge, et riigil on kohustus ja õigus kaitsta oma piire, aga neil on ka kohustus kaitsta inimõigusi eh, piirikaitsemeetmete kaudu ja selles kontekstis riigid peavad kohtama inimesed humaanselt ja tagama, et austataks neid, kes otsivad varjupaika, tuleb anda juurdepääs õiglasele varjupaigamenetlusele. viimastel aastatel Euroopas me oleme näinud, kuidas üritatakse leida tasakaalu piirikontrolli ja inimõiguste kaitse vahel ja kahtlemata võtta, see ei ole kerge. aga kui asi puudutab rännet, eh, siis Ungaris selle tasakaalu otsimine, inimõigustest kinnipidamine, Euroopa Liidu õigusaktide täitmine on <clears throat> kõrvale heidetud pärast suve kaks tuhat viisteist. augustist kaks tuhat viisteist Ungari valitsus on võtnud drastilisi füüsilisi ja juriidilisi meetmeid, mis on eh, kaotanud pagulaste kaitse Ungaris. Need sammud <clears throat> peavad heidutama eh, inimeste hulka ja Ungarisse päästmist, kui nad otsivad rahvusvahelist kaitset. me teame neid meetmeid, mis on võetud Ungaris. peamiselt on tegemist meetmetega, mis lükkavad tagasi kõik varjupaigataotlused inimestelt, kes on Serbia kaudu, meie lõunanaabri kaudu tulnud Ungarisse. ja nende varjupaigataotlused on nii-öelda vastuvõetamatud, sest tegemist on eh, valitsuse sõnul ri Serbiaga riigiga, mis on turvaline kolmas riik ja süürlased, iraaklased, Afganistani kodanikud eh, ei pidanuks tulema Ungarisse selle kaudu ning ei ole juurdepääsu korralikule varjupaigamenetlusele ja kaitsele. piirid eh, pandi kinni, eh, loodi suur tara ja need, kes üle tara tulevad, eh, kuulutakse kriminaalkorras karistatavaks ja nende süüdimõistmine ei ole <clears throat> mingitele õiguslikele normidele vastav. ei ole ka piisavaid vastuvõtutingimusi vastuvõtulaagrites, väga suured laagrid on ka kinni pandud hoopis ja nüüd valitsus on pannud rõhku ajutisele erakorralisele eh, peavarjule nagu telgid, mis on ebainimlik talvetingimustes või lausa konteinerites. lõunapiiril eh, on avatud mõned väikesed läbipääsupunktid, kus inimesed saavad õiguspäraselt oma varjupaigataotlused esitada. see on EES menetluse Ungari versioon. aga ainult kakskümmend viis inimest nädalas saavad varjupaika taotleda Ungaris, mis tähendab seda, et pea on likvideeritud juurdepääs riiki. aastal kaks tuhat kuusteist valitsus otsustas uusi praktilisi meetmeid rakendada selleks, et heidutada pagulasi tulemast riiki ja eh, ei pakuta kaitset pagulastele. juulikuust Ungari politsei automaatselt peab eskortima tagasi eh, tara välja, välispoolele eh, kõik kes on tabatud saja meetri ulatuses piirist. selline seaduslik tagasitõrjumine Ungari territooriumilt Serbiasse eh, jätab ilma põgenikud rahvusvahelise kaitse või, saamise võimalusest ja need inimesed on nüüd ebahumaansetes tingimustes Serbia territooriumil, sest Serbia varjupaigasüsteem ei suuda toime tulla üle seitsme tuhande põgeniku, kes otsivad peavarju juulist detsembrini möödunud aastal üheksateist tuhat põgenikku tõrjuti tagasi piirilt, neid ei registreeritud, neile ei antud ka otsust tagasisaatmise kohta, mingit õiguslikku menetlust ega õiguskaitsevahendeid neile ei kohaldatud julgeolekukaalutlused eh, võivad tekkida, kui tuhanded eh, pagulased jäävad registreerimata või nad ei kajastu kuskil turvaandmebaasides. ja eh, Euroopa Liidu õiguse sätteid ei ole järgitud. Euroopa Liidu komisjon on rikkumismenetluse algatanud selle eest Ungari vastu, see alles käib ja see peaks kiirenema kevadest kaks tuhat kuusteist inimõiguste eh, ühendused ja pagulaste ülemkomissar on raporteerinud süsteemsetest väärkohtlemistest ametnike poolt, mis on suunatud põgenike vastu. Eh, pagulaste ülemkomissar ja eh, inimõiguste volinik on muret avaldanud sellise mm, ahistava praktika üle, Frontexki on sellele viidanud, aga valitsus ei kavatse eh, uurimist läbi viia, et uurida kuritarvitusi piiril. tagasitõrjumine eh, on nüüd üsna tavaline selles piirkonnas ja see kõik on kirja pandud meie viimases eh, raportis Pushback at the door nüüd on eelnõu Ungari valitsusel välja pakutud ja praegu on see arutusel parlamendis ja kevadel kavatsetakse vastu võtta. eelnõu lubab valitsusel ametiasutustel kinni pidada transiitalal iga põgenik ja saata nad tagasi grupina, kui nad ka peaksid taotlema varjupaika, nad äh, viiakse tagasi Serbia territooriumile, ükskõik siis, kus nad Ungari territooriumil on. ja see on võimalik septembrist kaks tuhat viisteist hädaolukorra seaduse kohaselt Ungaris. ja nüüd tahetakse seadus septembrini käesoleval aastal veel pikendada. ja kui see seadus heaks kiidetakse, siis ametiasutused võivad kinni pidada kõik täiskasvanud varjupaiga taotlejad meie territooriumil, samuti eh, peredega lapsed ja eh, saatjata alaealised. Nad peetakse kinni transiitaladel, kus ei ole mingit kaitsemeetmed neile, nii nagu humanitaarõigus ja Euroopa Liidu õigusaktid ette näevad, nad ei saa ka vaidlustada oma vabaduse piiramist ja äravõtmist. see uus seadus võimaldab ametiasutustel ka koondgrupina tagasi saata äh, põgenikud äh, äh, igast Ungari osast ja kui see heaks kiidetakse, siis kaotavad nad kaitse. Ungari asutused lubavad praegu sisse kakskümmend viis inimest nädalas, väga raske on öelda, kui palju inimesi saab ära kasutada seaduslikku viisi loaga Ungarisse saabuda. transiidialad, nagu valitsus ütles, on kont-, kohad, kus on konteinerid, kus elavad sajad inimesed ja mitmesugused kinnipidamisasutused ka kohandatakse põgenike majutamiseks. ja see võimaldab automaatselt kinni pidada kogu aeg, kuni varjupaigamenetlus käib ning ja kinni pidada ka legaalse staatuseta isikut ja sellele vaatamata, et lubati individuaalsed lahendused, aga kinni on vaja, võimalik pidada selle seaduse kohaselt ka alaealisi, saatjata alaealisi ja see rikub räigelt inimõiguste kaitsepõhimõtteid ega ole laste huvides mingil moel. see seadus öö, äh, tähendab, et et teised liikmesriigid ei saa Dublini määruse kohaselt enam tagasi saata põgenikke, kes on Ungarist tulnud ja see õõnestab solidaarsust liikmesriikide vahel. ja sellepärast Human Rights Watch kutsus täna volinik Avramopulust üles, et analüüsitaks seda eelnõu ja kiiresti reageeritaks tagamaks, et Ungari peaks kinni äh, põhiõigustest ja inimõigustest. kallid kolleegid, suur tänu meie külalistele arvestades, kuivõrd delikaatne see teema on, mida me siin arutame ja sellepärast on väga tähtis, et kõik saaksid sõna, libekomisjoni liikmed kõigepealt vastavalt meie reeglitele, aga kui te soovite sõna, siis saate seda ainult pooleteiseks minutiks. ma pean seda ütlema, sest ma tahan kolmkümmend minutit ka jätta eh, vastuse, vastuste jaoks ministrilt ja kodanikuühiskonna esindajatelt. kõik koordinaatorid, kes on kohal, saavad sõna. Eh, ja kui koordinaatorid fraktsioonil ei ole, siis ma palun, et võtaks sõna fraktsiooni esitaja fraktsiooni nimel. meil on praegu viisteist, kuusteist sõnasoovi. Eh, kõik kes on sõna soovinud, on nimekirjas. proua Veržia, kas te juba soovisite sõna, soovite? jah või ei? hästi, palun. Te olete ka nimekirjas, alustame Rahvaparteist ja proua Metsola ja härra Nagi. jah, andke korralikult palun märku, kui te soovite sõna nii et rohkem keegi jõudusõna ei soovi, vabandust, härra Naagi. kas teie soovite sõna esimesena või proua Metsula? minu äh, küsimus on mõeldud äh, härra justiitsministrile ja ma sooviksin täpsemalt teada, milliseid meetmeid Ungari valitsus on võtnud Äh, sellega, et tegeleda vanglate ülerahvastatusega ja ma sooviksin ka teada, mida Ungari valitsus on teinud selleks, et tagada, et äh, justiitsvaldkonna ähm, ähm, tulemustabel, et see ka äh, kajastaks reaalsust ja kas te saaksite ka täpsustada, millised on põhiseadusliku kohtu pädevused, te saaksite võib-olla lisainfot anda selle kohta, et me saaksime paremat infot kui see, mida me näeme meedias. aitäh selle lühiduse eest ja nüüd sotsialistide nimel printsiipil, palun. suur tänu, härra esimees, kõigepealt ka mina tegin lisa äh, uuringuid selle ajal, kui kõnelejad rääkisid, sellepärast et äh, härra Santolt oli väga huvitav kuulda tema tõlgendust põhi, õigusriigi põhimõtete demokraatia kohta ja ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, Põhiõiguste Keskuse kohta ma leidsin internetist ainult teie nime ja veel ühe teise nime ja kõik need artiklid, mis siin lehel on ära toodud, need on, on allkirjastatud ainult Põhiõiguste Keskuse poolt, nii et see ei ole väga läbipaistev. nii et kas te saaksite võib-olla selgitada, kui palju inimesi selles Põhiõiguste Keskuses töötab ja kui palju inimesi kirjutab neid artikleid? ja samuti mind üllatas natukene see, et härra Khrushchani eh, rääkis sellest, et kõik valitsused on valitud. loomulikult keegi ei ole midagi teistsugust väitnudki, et miks peaks seda üldse mainima taaskord aga kui te olete valitud ja ükskõik millised need häälteenamused on, te peate ikkagi arvestama ja austama ka teisi, teiste poliitiliste jõudude seisukohtadega ja samuti ka vabaühenduste seisukohtadega ja kodanike seisukohtadega. demokraatlikus riigis te peate tagama selle, et kõik need eriarvamused oleks ka ära kuuldud, nii et meediavabadus, arvamusvabadus on äärmiselt olulised ja olulisem veelgi on demokraatlikkuses see, et meedial on võimalus ja vabadus, kohustus olla ka kriitiline. ja veel, mis puudutab varjupaigamenetlust, te rääkisite sellest, et paljud pagulased soovivad tulla Euroopasse sõja, selle asemel, et jääda kuhugi turvalisse riiki. kas te, te olete teadlikud sellest, et suurem osa pagulased tegelikult ei jõuagi Euroopa Liitu? Te soovite piiri eh, kaitsta, see on eh, õige, aga samaaegselt eh, te ei ei saa nendele inimestele, kes soovivad abi saada, keelduda äh, abi andmast. see on muuseas ka Genfi konventsiooni vastu ja see sõnum, mille teie väljastate, on see, et minge kuhu tahate, aga ärge tulge Euroopasse ja kindlasti ärge tulge Ungarisse. ja ka see rikub tegelikult kon-, Genfi konventsiooni ja lõpetuseks äh, esimees katkestab proua Sippel jätkab, ma ei näe, et see uus õigusakt, äh, põgulaste vangistamine ei peaks rakenduma. esimees, kui te lähete üle kaheminutilist kõne ajast, siis see on ebaõiglane teiste kõneluste, et see läheb Jürek, palun. suur tänu. ma loodan, et te kuulete mind, ütleb härra Jürek mind äh, üllatas see, mida ütles härra Cardos. jah, te mainisite mitut ähm, haldusmenetlust, aga peamiselt äh, rääkisite erinevatest arvamutest äh,, avaldustest ja seisukohtadest ja kui te kuulete, milline on inimeste arvamus tänaval ja isegi kui see on teistsugune meie omas, omadele, siis ka neid arvamusi tuleb ka kaitsta. mul oleks paar konkreetsemat küsimust. Ehm, eriti just Amnesty Internationali uurijale. kas te arvate, et kommunism Ungaris ja teistes riikides oli selline ehm, mahasurumise süsteem, survestamissüsteem, see oli ka diskrimineerimise süsteem, mis ehm, võttis sihikule terved ühiskonnarühmad keda äh, nimetati siis äh, rahvareeturiteks. kas äh, te olete ka seisukohal, et mõningad ringkonnad, kes tegid koostööd kommunistlike jõududega Ungaris ja teistes riikides, peale seda, kui kommunism, kommunistlik režiim kadus, et nad ikkagi kasutasid oma mõju oma võimu, oma raha selleks, et blokeerida mõningaid ühiskondlikke muudatusi, selleks, et takistada nende sotsiaalsete rühmade emantsipatsiooni, keda survestati, diskrimineeriti kommunistliku režiimi ajal. ja edasi. kas te nõustute minuga ka selles osas, et iga jõud, iga valitsus, kes soovib äh, ühiseid huve kaitsta, peab kaitsma ka neid rühmi, keda diskrimineeritakse. ja veel üks küsimus, et ma ei ole päris kindel, kas ma teist õigesti aru sain ähm,. abort. kas te leiate, et ähm, inimõiguseks on ka lood tapmine? No, it started by Brigitte two and a half minutes. No, not, not the, not the con-. pidage ajast ikka kinni, ajast kinni. kõik teevad oma avaldusi siin ja kui need on kaks ja võtta, selleks kulub kaks ja pool minutit iga inimese puhul, siis ei ole võimalik meie tänastel esinejatel midagi vastata. siis äh, ületame meile eraldatud aja, meil on eraldatud kuni kella viieni, siis äh, peame hakkama hääletama ja palun, kui vähegi võimalik, piirduge pooleteiseminutiste küsimustega. nüüd on poolteist kõikidel küsimuste esitajatel aega. vabandan nende ees, et said vähem nüüd kuue ja proua Spinelli. Uh, vabandage. ei, kõigepealt ikka Aldo meil on uus koordi-, koordinaator proua Krispek, nii et äh, pan-, andke talle palun sõna, kui Aldo kordab. esimees, jaa, vabandage, meie viga. sest äh, see pinge siin ruumis on nii suur, et äh, et ma annan siis teile järgmise sõna. Natali, kõigepealt palju õnne selle puhul, et sinust on saanud Aldo uus koordinaator, et, et juba kolmkümmend sekundit on läinud. nii et palun ja vabandan, ütleb härra esimees, selle vea eest. suur tänu, härra esimees suurepärane vastutuse ülevõtmise hetk mul, eks ole. mul ei ole eriti palju aega, mul on palju küsimusi, aga kolleegid on juba mõndadest teemadest rääkinud. ja seetõttu räägiksin ainult ühest teemast. võtsime vastu uue direktiivi eelmisel nädalal Strasbourgis, see käsitleb terrorismivastast võitlust ja selle eesmärgiks oli ähm, kriminaalõigust Euroopa tasandil ühtlustada kõikides äh, Euroopa Liidu liikmesriikides terrorismivastase võitlusega seoses. ja äh, kuulates ära, mida on öelda Amnesty Internationali esindajatel, härra Ahmed Ashi mainiti siin äh, kui kedagi, keda ameti, Ungari ametivõimud kahtlustavad terrorismis, kuivõrd ja ma tahaksin teada, mida arvavad Ungari ametivõimud sellest, kuidas on ähm, Strasbourgis äh, vastu võetud dokument ähm, kooskõlas teie sammudega, me tahame äh, me ei saa maha võtta, valida paremaid parasid Euroopast ja siis otsustada äh, omapäi selliste teemade üle, mis puudutavad meid kõiki eurooplasi. suur tänu ja veel kord palju õnne teile uue ametiposti puhul ja vabandage mind selle vea eest. ja nüüd kuue nimel proua Spinelli, palun. härra esimees, ma, ma paluksin et te annaksite sõna proua Veržale, sellepärast et tema on variid, äh, et ma räägin peale, peale teda. proua Verša. suur tänu, härra esimees, vabandan, et ma jäin hiljaks. tahaksin keskenduda peamiselt sellele, kuidas sisserändajaid koheldakse Ungaris ning tõstatada küsimuse, Äh, üldise olukorra kohta. inimesed, keda äh, see protsess puudutab, on äh, süürlased, kaks nendest on puudega inimesed ja ametivõimud on väga traagiliselt kohelnud neid ametašše ja teised mõisteti hulk mõisteti süüdi seetõttu, et nad kandsid valjuhääldeid, äh, nagu me teame. Äh, süüdistada inimest terrorismis valjuhääldi kandmise pärast on meie arvates siiski rabav. kuidas selgitab Ungari valitsus meile seda olukorda, Ahmed Ash äh, sattus diskrimineerimise ohvriks äh, kogu protsessi käigus äh, seetõttu, et ta on moslem ja see on täiesti vastuvõetamatu, meil on usuvabadus äh, ja paistab, et usuvabadus mõningal puhul on siiski ka ainult valitutele. ja Ungari valitsus võiks meile selgitada, miks selle kohtuprotsessi puhul inimõiguste kõrge esindaja vahendaja rolli ei täidetud ei kasutatud ja äh, kuidas koheldakse neid, kes tulevad äh, ida poolt ja lõuna poolt, kui me vaatame äh, arve, siis paistab, et olukorrad on erinevad erinevatel suundadel. proua Sargentini, palun. vabandage, härra esimees, aitäh mulle sõna andmast minu küsimus on suunatud Ungari justiitsministrile. härra, ma saan aru, et teil on erinevate õigusaktide kohta muudatuspaketid, mis, mida te hakkate seitsmendal märtsil arutama ja see puudutab siis pagulasküsimusi ja piirikaitset. ja ma mõistan, et selles paketis on ette nähtud ka menetlus, mis puudutab varjupaiga taotlemist ja see käsitleb siis taotlust piiripunktis, et selline menetlus on juba olemas. kas ma siis mõistan, et see tava varjupaiga taotlus ei, ei leiagi enam aset Ungaris ja et, et kõik menetlused leiavad aset piiril, et ma sooviksin sellest täpsemalt aru saada ja ma sooviksin ka mõista see, et äh, millised on teie prognoosid nende muudatusettepanekute osas, sellepärast et need selgelt äh, rikuvad ka Euroopa õigust ja te juba ütlesite, et te eeldate, et äh, tekivad ka eriarvamused Euroopa Komisjoniga, aga kui te juba näete, et selline asi tekib, siis kas te võiksite selgitada, et miks, miks need konkreetsed eriarvamused tekivad? ja edasi, mis puudutab kodanikuõigusi ja kodanikuvabadusi, siis äh, te juba olete äh, erinevatele vabaühendustele erinevad registreerimismenetlused äh, peale pannud ja sooviksingi teada, kas te ka kavatsete kodaniku liikumist, tegutsemisruumi veelgi piirata. aitäh ja proua Kaug. Um, aitäh, härra esimees. Összefogottam is gyorsan kérdezni. Egyrészt örvendek, hogy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 siin on mõningaid avaldusi tehtud, millest on valesti aru saadud, mõningad vabaühenduste esindajad samuti, neist on raske aru saada, ma tahaksin mõningaid asju siin selgitada. mind rabas see, no mida ütles Amnesty Internationali esindaja. ta soovis kasutada survet kohtuotsuse vastu ja see, et rahvusvaheline organisatsioon kohtuvõimu vastu üles astub, see on äh, siiski äh, rabav. Ahmed Ha äh, võeti vahi alla, tal oli mitmeid passe, tal olid Schengeni viisad erinevad, tal oli üks ettevõttes, ettevõte Küprosel, ta on viie auto omanik erinevate laevade omanik Küprosel, kõik küsivad, et mida ta üldsegi otsib siit Serbia-Ungari piirilt. kivid käes ja teises käes megafon. ja äh, politseinikud sattusid selles äh, meeleavalduses ohtu. ja kui keegi midagi sellist toime paneb, siis ükskõik millises riigis mõistetakse ta süüdi. ja kui me vaatame, kuidas äh, suletakse äh, ajakirju, siis seda tehakse kahekümne kahe, ajalehti siis kahekümne kaheksas riik, liikmesriigis tehakse seda, kui nad ei ole majanduslikult äh, äh e-, e-, elus jõulised. lugupeetud minister, ma tahaksin esitada teile kolm küsimust, tahaksin neile konkreetseid vastuseid ja kui ei oleks äh, pagulaste olukorda, äh, rände, kui Ungaris ei ole rändeprobleemi, siis miks, miks on vaja hakata muutma äh, olukorda ja pagulastelaagreid praegu, miks on vaja neid konteinereid, suletuid konteinereid, miks? ja see muutus puudutab ka alla neljateistaastaseid noori, alaealisi paistab, et neid koheldakse samamoodi nagu täisealisi. miks Äh, tunneb Ungari valitsus muret sellepärast, et vabaühendused äh, oma seisukohad välja ütlevad ning üritavad olukorda muuta. kas see pole demokraatia üks lahutamatu osa, et igaüks saab oma arvamuse ära öelda ja siis valijad otsustavad, keda nad valivad? miks arvate teie, et äh, ainult valitud esindajad võivad poliitilistes küsimustes Ungaris sõna sekka öelda, aitäh? Thank you. Mrs. Kudryka, please. Proua Kudryka. aitäh, mul oleks paar küsimust härra ministrile. kõigepealt, kas on tõsi, et valitsus ja äh, valitsev partei on, on ainsad opositsiooni esindajad kommunistlikest äh, aegadest, nii nagu härra Jurek äh, väitis? mina leian, et Ungari ühiskonnas on palju rohkem värve ja varjundeid, kes on pärit ähm, kommunistliku režiimi opositsiooni ajast ja nad on opositsioonis ka praegu. ja siin öeldi ka, et äh, diskrimineeritakse ettevõtlust, kas ma äh, äh, saaksin teada, et millistes liikmesriikides täpselt diskrimineeritakse ähm, teiste liikmesriikide ettevõtlust? aitäh, proua Komes, palun. niisiis, minu kolleegid juba äh, mainisid seda, ähm, kui suur on meil mure põhiõiguste äh, olukorra pärast Ungaris ja, ja me näeme, et äh, vabaühenduste tegevusruumi piiratakse, neid hirmutatakse, eriti mis puudutab Sorosega seotud liikumisi, aga mitte ainult neid. ja samuti, milline on mõju meediale ja ka olukord pagulastega, sisserändajatega on keeruline, aga siin on ka selgeid järeldusi, et nimelt korruptsioonivastase võitluse õõnestamine. seoses sellega, et kodanikuühiskonnal vist ei lasta oma äh, õigusi äh, kasutada ja meediat hirmutatakse. hiljuti oma koduriigis ma nägin äh, raportit ühest rongist, mis ei lähe mitte kuhugi, rongiliinist, mis läheb ähm, härra Orbani kodu, ähm, kodulinnast ja mida on Euroopa Liidu rahadega rahastatud. nii et ähm, mida üldse tehakse selleks, et uurida korruptsiooni Euroopa, äh, korruptsiooni Ungaris ja selles osas, mis on tehtud Euroopa Liidu rahadega? nii et nii et äh, on palju asju, eriti mis puudutab Euroopa Liidu rahade kasutust, mida me saame äh, teostada ainult üheskoos harmoneeritult, mitte üksinda, nii nagu Ungari valitsus arvatavasti soovib. ja me oleme äh, ka näinud, et et me oleme ka näinud, et Ungari tegelikult on äh, saanud ähm, rahapesuriik. nii et ka komisjon peaks uurima seda küsimust. nii et kuidas äh, kaitseta inimesi saadetakse välja, samas kui igasugused oligarhid kuldse viisaga saavad äh, ilma probleemideta ähm, asuda tegutsema Ungaris, see on tõesti häbiväärne. aitäh! härra Vistressen, palun. The... ausalt öeldes äh, suurem osa sellest arutelust äh, peaks aset leidma tegelikult äh, Ungaris see on suhteliselt naljakas, et kõik need näited, mida siin nimetati, neid tegelikult võib leida ka teistest liikmesriikidest, näiteks mis puudutab erandolukorra väljakuulutamist, samuti ähm, ähm, abordialast äh, seadusandlust ja samuti, mis puudutab erinevaid äh, vahendeid ja äh, vahendite suunamist meediasse, siis erinevaid äh, rikkumisi võib leida, sarnaseid rikkumisi, nii-öelda rikkumisi võib leida teistes liikmesriikides. jaa mina sooviksin Ungari ministrilt küsida järgmist. see tagasitõrjumise mudel, mida te olete sisse viinud, mis on suunatud just Serbia poolele, see, et mis on turvaline kolmas riik, et kas see ei ole midagi sarnane, mida komisjon pakkus välja Euroopa tasandil? ja kas te võiksite natukene selgitada ka seda Türgi lepingut, mis Türgiga kokku lepiti ja samas me peame arvestama ka sellega, milline on inimõiguste olukord Türgis nii et äh, ma olen ka äh, Türgi delegatsiooni liige ning äh, minu seisukoht on, et tegelikult inimõiguste olukord Türgis on palju hullem kui Serbias, aga võib-olla Ungari valitsusliige oskab seda natuke selgitada. aitäh ja nüüd proua Wikström, vabandage, et enne nimed segamini ajasin, aitäh. nüüd selgelt ja ridade vahelt me oleme kuulnud kolleegidelt ja ka oma Ungari külalistelt, et et, et selline tunne on, et Euroopa Liit ei peaks sekkuma, sellepärast et meil ei ole pädevust nendes küsimustes ja et Ungari on lihtsalt välja jäetud. mul on sellest kahju. aga me oleme ikkagi liikmesriikide pere ja me peaksime üksteist toetama ja ka seda toetama ka keerulistel aegadel ja mina leian, et artikkel kaks 2 käsitleb ähm, inimõiguse demokraatia äh, põhimõtteid ähm, ja selle, nendel väärtustel äh, rajaneb ka Euroopa Liit, see puudutab ka arvamisvabadust, mida siin mainiti, meediavabadust ja nii edasi, nii edasi. aga üks, üks äh, teema on ikkagi murettekitav. me kuulsime siin sisserändajate olukorrast, kes tulevad Euroopa Liitu, nagu me kõik teame, siis äh, me äh, praegu vaatame üle äh, Euroopa Liidu ühist varjupaigamenetlust, samuti Dublini määrust ja see vägagi suurel määral äh, muudab Dublini määrust ja määrab just, muudab just seda, et milline riik on vastutav pagulase eest ja see on, see menetlus lähtub solidaarsuspõhimõttest ja, ja kuidas see nüüd on võimalik et, et ähm, need ähm, hääled, mida me kuuleme praegu nõukogust, on tegelikult murettekitavad ja ma sooviksin, et te selgitaksite seda ja siin keegi ütles, et ka kaheksakümmend viis, et ikkagi suurem osa ähm, pagulastest on tänapäeval ikkagi arenguriikides väga väike osa pagulastest jõuab tegelikult Euroopa Liitu. suur tänu ja järgmine kolleeg, palun. Merci beaucoup, president, d'avoir organisé cette audi-. suur tänu, et kuulasite selle kuulamise, see on hädavajalik ja suur tänu äh, ka vabaühenduste esindaja eest selle, nende sõnavõttude eest, nende tunnistuste eest. see näitab, et Euroopa ei ole reageerinud äh, Äh, seda, sellele, kuidas autoritaarselt käitub Ungari äh, valitsus juba mõnda aega ja äh, lugupeetud härra, ma, ma ei saa õigusest samamoodi aru nagu teie ja, ja lähetatud töötajate direktiiviga ei rikuta mingisugust Euroopa õigust. aga ma räägiksin täna pagulastest ja selline äh, ksenofoobne retoorika ja sa-, sammud, mida valitsus on teinud, on viha õhutav, see on murettekitav härra Orban, kes peab kinni äh, pagulasi ja surub neid äh, üle turu, piiri tagasi. Äh, Budapest kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal pani küll ohjad peale sellisele tegevusele, aga nüüd on uuesti alustatud sellise tegevusega. Te teate, et õigusriigi ähm, olukord halveneb Ungaris, Poolas samamoodi paraku äh, ja äh, Poola vastu on võetud sammu äh, Ungari suhtes, aga mitte sellepärast, et härra Orban kuulub Rahvaparteisse ja ähm, siin on poliitilised mängud äh, meie väärtused ohvriks toonud. liikmesriigid peavad austama põhiõigusi nii enne liitumist kui ka pärast liikumist. Euroopa Liit ei ole mingi a la carte menüü, kus saab midagi valida ja äh, me peame äh, õigusriigis lähtuma ikkagi ennekõike õigusest. Köszönöm szépen a szót, elnök úr in... suur tänu, ütleb proua Poskor. ma sooviksin küsimuse esitada härra ministrile. naiste olukord, seda, sellest juba siin räägiti, mainiti ka siin abordiga seotud äh, õigusakti, nii et ähm, ähm ma sooviksin teada, et milline on äh, teie seisukoht äh, Istanbuli vastava konventsiooni osas? Thank you. And Mrs Spinelli, please. proua Spinelli, palun. aitäh. nüüd, eh, mis puudutab eh, valitsuse esindajad, eh, siis siin on tegelikult vähe kasu kommunismi ohvrite mälestamisest, kui inimõiguste mm, kaitsmist võetakse kui poliitilise korrektsusena nii et kui seda vaadatakse kui lihtsalt siseriiklikku äh, küsimust. ja et ähm, Euroopa Liitu ei juhita mitte Demose poolt, vaid äh, põhiseadusliku ähm, patriotismi poolt. ja see on seotud ka põhiseaduste ja inimõiguste hartaga ja siinkohal ma äh, sooviksin tänada ka Amnesty Internationali, Human Rights Watchi ja ka Helsingi komiteed ähm, ähm nende tegevuse eest ja ma sooviksin siin rääkida ka äh, piirikaitse äh, äh, uutest sätetest, sellepärast et see uus õigusakt ütleb, et transiitsoonis tuleb inimesi vahistada ja vastavalt siis erandolukorrale ning äh, kriteeriumid on olemas juba poolteist aastat, aga need ei ole päris selged. pagulaskriis ei ole mitte pagulaskriis, vaid see on äh, Euroopa äh, kriis seoses pagulasvooga. ja ma sooviksin rääkida ka siin erinevatest menetlustest, siis siin räägiti, et vahit-, vahistamise kulud peab varjupaiga taotleja ise kandma ja, ja tulemuseks on see, et varjupaigataotlust isegi ei tohi esitada, et kuidas see on kooskõlas ähm, rahvusvahelise õigusega. aitäh ja nüüd kolleeg Šogart. osaliselt minu küsimus juba esitati, ütleb härra Šogor. see puudutas siis ähm, Ahmed H juhtumist. Öeldi, et tal oli seitse või äh, kaheksa passi ja ma ei soovinud hakata teid äh, küll äh, parandama, aga see, aga see, see korruptsiooni küsimus äh, oli seotud siis metroo neljanda liiniga, mitte mingisuguse väikse rongiliiniga. aitäh, aitäh, kolleegid, et tegite nii lühidalt. tegu on väga olulise, väga tundliku teemaga ja eh, paljud küsimused olid suunatud härra ministrile, nii et eh, tema vastab ja, ja paljud kommentaarid, eh, kommentaarid pigem kui küsimused olid ka temale suunatud. nii et ma kasutan äh, siis seda äh, kolmekümmend viit ja kolmekümmend kolme äh, minutit siis mõistlikult ja paluksin, et kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad kõigepealt kommenteeriksid, aga lühemalt, sellepärast et suurem osa küsimusi olid suunatud härra ministrile. ja, ja see oli ka ministri palve, et tema siis võtaks seejärel sõna ja et äh, ma, ma ei soovi küll, et äh, kõik sõna võtaksid, aga võib-olla siis te äh, valitakse, valiksite ühe, kes ähm, kes teie nimel või siis te räägiksite kaks-kolm minutit, aga igaüks siis kaks minutit. nii et kes sooviks alustada? okei okay Okay, Ms Pardavi, please go first. Thank you very much and thank you very suur tänu, suur tänu ka nende küsimuste eest ja märkuste eest ja selle eest, et te tunnete huvi äh, ja muret äh, selliste küsimuste suhtes nagu põhiõigused Ungaris. ja ma püüaksin vastata mõningatele küsimustele, mis siin esitati ja kommenteerida lähemalt äh, varjupaigataotlejate kinnipidamist see on äärmiselt murettekitav tendents, sellepärast et see peaks olema tõesti äh, viimase, viimane erakorraline meede, äh, sellist meedet tuleks rakendada alati individuaalselt juhtude puhul ja proportsionaalsusest lähtuvalt aga praegusel hetkel äh, on, puudutab see väga paljusid varjupaigataotlejaid Ungaris, see on murettekitav. Ungari on olnud üsna kurikuulus selles valdkonnas. varjupaiga puhul, varjupaigataotlejate kinnipidamist on rakendatud üsna heldekäeliselt Ungaris. transiidialadel tegelikult ei langetata isegi kinnipidamise otsust, nagu Ungari valitsus on äh, Ungari ajakirjanduses avalike avaldustega äh, selgelt välja öelnud, äh, transiidialadel piiril ei peeta kinnipidamist tegelikult isegi konkreetselt kinnipidamiseks ja seetõttu ei kehti mitte ühedki turvameetrid ei praegu ega ka tulevase õiguse korral. Euroopa Nõukogu inimõiguste järelevalveorgan on seda hinnanud, külastades hiljuti Ungarit ning on samuti põhjalikult kirjeldanud neid kinnipidamise tingimusi transiidipiirkondade sama hiljutises raportis. ja seetõttu on üsna selge kõikidele, kes on terve mõistuse juures, et inimõiguste õigusest lähtuvalt on tegemist kinnipidamisega ja tegelikult on selleks vaja korraliku õigusraamistiku, juhtumipõhist hindamist, õiguskaitsevahendid peavad olema tagatud, nagu ka kõik teised turvameetmed, äh, äh, juurdepääs õiguskaitsele ja äh, juristidele, samuti vabaühendustele, aga selliseid turvameetmeid ei ole, tegelikult varjupaiga taotlejad peavad kinni maksma oma kinnipidamise kulud, välja arvatud juhul, kui nende varjupaiga taotlus äh, kiidetakse heaks ja neid hinnatakse rahvusvahelise kaitse vääriliseks. suur tänu teile, et te hoiate sellel asjal silma peal, vaatate, mida tehakse Euroopa Komisjonis ning ka Ungari valitsuses, nii. ma paluksin, et te peatuksite kahe minutiga oma kommentaarides. suur tänu teile teie küsimuste ja märkuste eest, mis puudutab äh, ajakirjandusturu äh, kommentaari, siis tegelikult äh, ei üritata meediamaastikku mitte ainult piirata, äh, ma rääkisin sellest, kuidas üldiselt äh, pluralism on ju maha surutud äh, ja tsensurlust kasutatakse niiviisi, et, et sõnum, mis jõuab publikuni, on redigeeritud ja see peaks tekitama muret. kaheksakümmend seitse protsenti ajakirjanikest Ungaris leiavad, et poliitikud poliitikud kontrollivad meediat ja mitte vastupidi. ja mis puudutab kodanikuühiskonda ja plaanitavat seaduseelnõud, siis äh, kandkem hoolt selle eest, et vabaühendused äh, ei satuks häbimärgi alla, kui nad oma muret avaldavad ja kui nad oma arvamuse välja ütlevad, see oleks vaba ühiskonna lõpp. ma tahaksin märkimisväärselt põhjalikumalt kuulda, kui milliseks see kodanikuühiskonna organisatsioone puudutav seaduseelnõu kujuneb. Um, very briefly um.... kommunismi kuriteod äh, leidsid aset, neid tuleks uurida, <laughs> äärmiselt huvitav äh, kommentaar teie poolt. Äh, väga paljud parlamendikomisjonid on selle teemaga, seda teemat käsitlenud, aga selle protsessiga ei ole lõpule jõudnud ja mingeid lõplikke järeldusi tehtud. mis puudutab aborti, siis Amnesty Internationalil on väga selge seisukoht, naisel on õigus oma keha üle otsustada ning otsustada seda, kas nad soovivad rasedusega jätkata või mitte. Äh, loote äh, kaitse äh, on olnud Ungaris juba õiguses sees üheksakümnendates alates, aga nüüd on see toodud põhiseaduslikule tasandile, see on problemaatiline. aga Ahmed H juhtum Äh, me ei äh, kommenteerinud Ahmed H süüdimõistmist esimese astme kohtus, vaid äh, me kohtu, kommenteerisime kohtumenetlust, mida mõjutasid valitsuse avaldused, valitsus oli juba ette mõistnud Ahmed H süüdi ja talt võeti ära võimalus õiglasele kohtumõistmisele. jah piiril olid äh, politseinikud, nad äh, said ha-, haavata ja teiselt poolt sai haavatada kolmsada äh, pagulast ja mingisugust sõltumatut uurimust läbi ei viidud nende haavamise suhtes. ja siis me oleme nõus sellega, et Ahmed rääkis valju häälde kaudu, et ta viskas kive äh, aga me arvame, et äh, seda ei saaks äh, määratleda terrorismina äh, ja me kutsume üles terrorismisüüdistusest loobuma tema suhtes. suur tänu! teen lühidalt ja seetõttu ungari keeles ütleb härra Shanto, nii et pange palun kõrvaklapid pähe. jah, ma vastates esimesele küsimusele põhiõiguste keskus äh, koosneb seitsmest inimesest. Äh, meil on õigus äh, avaldada analüüsi, Peter Tõtši ja teised kolleegid aitavad meie, meid selles, me olime kolm tükki meist viivad läbi analüüsi proua Sipil, aga ma ei tea, miks see just, see arv ja meie keskuse töötajate arv teile iseäranis suurt huvi pakub. suurem osa kommentaari parlamendiliikmete poolt ammutasid inspiratsiooni soovist äh, õigust kujundada äh, Genfi äh, konventsioon ei, tegelikult ei taga ju õigust sotsiaalsele juurdepääsule, räägitakse sotsiaalkindlustussüsteemile, räägitakse lihtsalt ajutisele, ajutisest kaitstest ähm, Äh, esimeses turvalises riigis, Liibüa oleks näiteks Süüria inimeste puhul ja mitte midagi muud. mis puudutab Ahmed H juhtumit, siis olen nõus äh, president Donald Trumpiga, kes ütleb, et äh, riik ei ole riik ilma piirideta. me ei saa loobuda piiride kaitsest. ja Äh, riiki ei saa hukka mõista sellise, selliste otsuste eest. tuhande äh, üheksasaja üheksakümnendatel kuni kahe tuhandenda aastani oli rahvusvaheline üldsus harjunud sellega, et äh, ajakirjandus Ungaris oli üldiselt liberaalne oma olemuselt. nüüd on olukord muutunud, olukord on nüüd tasakaalustatum kui varem ja kui Äh, ajakirjandusväljaande omanik otsustas oma ajalehe kinni panna, siis on äh, tema äh, õigus seda teha turu olukorrast lähtuvalt. ja meil on siin väga palju selliseid meediaväljaanded, kes tegelevad kodanikuühiskonna arvamuse väljaarvamata ütlemisega. Thank you very much. I will härra suur, suur tänu, ka mina vastaksin ungari keeles, ütleb härra Trotšatnje. suur tänu, lugupeetud äh, rahvasaadikud. kõigepealt suur tänu nende küsimuste eest, mida te lahkelt meile esitasite. suur tänu ka kodanikuühiskonna esindajatele. Äh, me elame Ungaris demokraatlikus süsteemis, meie oleme avatud dialoogile, me oleme avatud mõttevahetusele, see on tavaline. aga on üks asi, mis muudab ku-, mind kurvaliseks, mind kurvaks. mind muudab kurvaks see, et kui me räägime rändest, siis ei tehta siin vahet sõjapagulastel ja sisserändajatel. kõik räägivad muudkui pagulastest, aga minu arvates olukord on märkimisväärselt keerulisem ja me ei saa kõike ühe ülbaga öö, võtta ja me räägime siin rändest. Äh, rändes tuleb teha vahet põgenike ja sisserändajate majanduspagulaste vahele. majanduspagulased tulevad Euroopasse, Marokost äh, ja teistest riikidest selleks, et äh, elada siin paremini, kui nad oma koduriigis seda teha saavad ühelt poolt tulevad siia majanduspagulased ja teiselt poolt sõjapõgenikud, aga täna äh, jääb see vahetegemine sageli kahe silma vahele, ehkki see oleks oluline. endise Jugoslaavia sõja käigus äh, Ungari äh, näit-, sai aru, mida tähendab solidaarsus. Ungari võttis vastu paljusid inimesi, kes tulid üle piiri ja me teadsime, et, et inimesed lähevad oma koju tagasi me unustame äh, sageli ära selle, kui palju on äh, Ungari aidanud neid inimesi ja kipume ka tuhande üheksasaja viiekümne kuuenda aasta sündmusi unustama. Äh, paljud ungarlased põgenesid välismaale sel ajal ja pidagem meeles siis seda, et need inimesed tegid koostööd ametivõimudega vastuvõtulaagrites. praegu on olukord hoopis teistsugune. Need inimesed, kes siia tulevad, sageli ei tee koostööd, nad kõik tahavad ühte ja samasse riiki minna ja hoolimata sellest äh, on koostöö kõige alus, eks ju. ja selline on olukord juba tuhande üheksasaja viieteistkümnendast aastast alates, tuhande, kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates inimesed tulevad ja tahavad oma lõppsihtpunktini Saksamaale äh, või äh, Rootsi minna, Lääne-Euroopasse igal juhul äh, ning hoolimata sellest, et meil on suurepärased spetsialistid, suurepärased eksperdid, asjatundjad meie ametivõimudes, kui me vaatame äh, statistikat, siis üheksa äh, tuhat haavatavat inimest võeti vastu äh, Ungarisse, kaheksa tuhat neist ei oodanud oma menetluse lõppu. Nad põgenesid Austriasse, Saksamaale. ja mida me ütleme Saksa ministritele, Austria ministritele? me peame ju piire kaitsma mina veetsin oma nooruse kommunismi ajastul ja hindasin kõrgesti seda võima-, kõrgelt seda võimalust, et sain lennukiga minna Brüsselisse või sõita oma autoga Brüsselisse, ilma et keegi oleks mind kuskil kontrollinud või peatanud. ma ei taha seda vabadust enam ohtu seada, seda liikumisvabadust see liikumisvabadus on aga täna ohtu sattunud, kui te näete, mis toimub äh, piiridel, Austria ja Ungari vahelisel piiril, kui te näete, mis seal juhtub, siis äh, võite ise tõdeda, et meie Ungaris äh, peame kaitsma oma piire. selleks, et äh, liikumisvabadus jääks jõusse kui me juba räägime rändest, siis vaadakem, kuidas lähevad asjad äh, saja kuuekümne tuhande inimese ümberpaigutamisega Euroopa liikmesriikidesse. praegu on ainult kümme tuhat inimest ümber paigutatud. nii et võiks kritiseerida ju ka teisi liikmesriike. ma ei ole valmis maksma trahvi kakssada tuhat eurot selle eest, kui ma keeldun inimese vastuvõtmisest. kui ma olen valmis võtma inimest, siis pean maksma ainult kümme tuhat eurot. tuleb asjadest rääkida õigete nimedega, menetlusest tuleb kinni pidada, meie oleme alati Euroopa õigust austanud ja meil on alati olnud õigus süsteemi kontroll paigas, kohtusüsteemi kontroll paigas äh, ja ähm, seda ka varjupaiga küsimustes, me peame võtma meetmeid selleks, et Schengeni ala kaitsta. see on selge, me kavatseme äh, seatud tingimustest kinni pidada. meie kavatseme luua vajalikud tingimused äh, varjupaikades, äh, konteinerites. me kanname hoolt laste ja alaealiste eest. meie oleme õigusriik, aga õigusriik toimib ainult siis, kui on tagatud ka avalik kord ja julgeolek, ilma selle avaliku korrata ja julgeolekuta ei ole ka õigusriik jätkusuutlik. rääkigem asjadest ikka õigete nimedega, terrorismioht ähvardab meid kogu aeg, me ei tea kunagi, kus terroristid järgmisena ründavad. ja neljateistkümnendal juulil pidasin Prantsusmaa saatkonnas kõne ja ütlesin ka seal, et me ei tea, kus järgmine terrorirünnak aset leiab ja siis leidis see terrorirünnak aset täpselt samal õhtul äh, Nizzas. ja Austria, Horvaatia, Sloveenia äh, samuti on piiravaid meetmeid võtnud äh, ja need piiravad meetmed ei ole samas nii palju suure kella külge sattunud kui meie meetmed, kui Hispaania lõi suletud ala selleks, et kaitsta oma enklaave Aafrikas, siis äh, kaebasid äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid märkimisväärselt vähem. tegemist on Euroopa tasandi kriisiga, sellele kriisile tuleb vastu astuda ja me peame eristama siin majanduspagulasi ning äh, põgenikke ja uus uued eeskirjad, mille sisse toome, on ranged eeskirjad, aga me kavatseme tagada kohtusüsteemi kontrolli ning vastavad ametnikud kohalikul tasandil selle tagamiseks ning äh, loomulikult ka kaitsemeetmed, apellatsioonimeetmed on olemas ja inimestel on juurdepääs oma juristidele. ja ma sooviksin nüüd veel kõigepealt rääkida äh, vabaühendustest. eelmisel aastal, kui tutvustasin seaduseelnõud, mis võimaldavad äh, registreerimist läbi viia kiiremini, äh, mitte oodata aasta enne registreerimise kinnitust, kõik saavad alustada oma tegevust kohe, keegi aga ei tänanud mind selle eest. inimesed ütlevad siit kõik, et vabaühenduste registreerimine peab olema automaatne, sellepärast et siis nad saavad tegutseda, aga keegi ei tänanud mind selle tagamise eest, ma ei taha siin neid tänusõnusid, aga ma tahaksin objektiivset lähenemist. sellepärast, et äh, me tegelikult muutsime selle registreerimise lihtsamaks. Äh, Ungaris on kuuskümmend tuhat vabaühendust ja need põhimõtteliselt õilmitsevad kõik tegemist on organisatsioonidega, kellel on oma tegevused ja see on demokraatlikus ruumis väga normaalne äh, ja ma eristan siin lihtsalt erinevaid ülesandeid, ähm, legitiimseid ülesandeid. valitsusel on oma legitiimsed ülemused, äh, ülesanded, mille on andnud neile valijad neid valides ja vabaühendustel on võimalus lihtsalt oma arvamust sekka öelda. aga kui me ei ole nõus selle arvamusega, kas siis tuleks kohe arvata, et me oleme diktaatorlikud? ei, ei. me võime välja öelda, millega me oleme nõus või millega me ei ole nõus, sedasi on kõikides riikides. mis puudutab vabaühenduste tulevist olukorda, siis muretsemiseks pole mingisugust põhjust kui me vaatame Veneetsia komisjoni äh, raportit, äh, siis äh, jah, me võtame vastu seaduseelnõu, see on selge, see, vabaühendused peavad olema kohtute juures registreeritud, nad peavad registreerima need vahendeid, mille nad saavad välismaalt midagi muud teha ei olegi vaja ja kõik see on äh, Veneetsia komisjoni seisukohtadega täiesti kooskõlas ja ei äh, õõnesta kuidagi demokraatliku süsteemi alustalasid, äh, nii et muretsemiseks, nagu öeldud, pole vähimatki põhjust. ja veel siis vanglate ülerahvastatuse teema oleme rääkinud Euroopa Nõukogus sellest teemast ja kuus tuhat juhtumit on peatatud. ja äh, võetud on tõhusaid meetmeid selle äh, selles vallas ähm, põhiseaduskohus võib, äh, võib kohtute otsused tühistada, meie põhiseaduse kohus äh, toimib väga hästi. Nad tegelikult on ühe minu enda tehtud seaduseelnõu ettepaneku samuti äh, tühistanud, see oli seotud tegelikult ühe juriidilise menetluse küsimusega. aga mis konkreetselt nüüd Ahmedi juhtumit puudutab, siin on öeldud nii mõndagi, aga mina ei söandaks iial kritiseerida kohtuotsust, mitte iial. ma ei ole iial võtnud endale vabadust äh, öelda, et kohtuotsus oli kas halb otsus või hea otsus, äh, sellepärast et äh, see ei ole lõplik. ma ei ütle mingisugust konkreetset arvamust selle küsimuse kohta süüdistamise eest vastutab prokurör äh, ja kohtu kohut mõistab äh, kohtunik ja justiitsminister ei saa kohtu otsust kritiseerida. ja mis puudutab härra Niedermülleri küsimust ja seda, et pagulaste probleemi nagu ei olekski, ma ei tea, kas me oleme samas äh, riigis, jah, tegelikult ähm, kogu aeg on sadu inimesi, kes tahavad äh, ebaseaduslikult piire ületada. Äh, ei saa öelda, et ei oleks mingisugust kriisi, et ei oleks varjupaigakriis Prantsusmaal. olin seal kaks ja pool aastat tagasi ja kohtusin ka Kreeka presidendiga, kes on öelnud, et ähm, Türgi-Kreeka piiri ületavad äh, üle kahesaja inimese päevas, äh, sõltumata sellest kokkuleppest. ja ma ei hakka üldsegi äh, rääkima sellest, et Türgi tegelikult on turvaline riik. Türgi on liitu on Euroopa Liidu kandidaatriik ja peab vastama Kopenhaageni kriteeriumitele. me koduvabaühendused, me ei karda vabaühendusi, me räägime nendega nii Budapestis kui Brüsselis, see on normaalne. ja siis veel küsimus, mis puudutas neid neljateist kuni kaheksateist aastaseid alaealiseid, ma arvan, et ametivõimud kannavad selle küsimuse eest asjakohaselt hoolt ja siis veel küsimus, millest ei saa üle ega ümber, rääkisime siin kommunistlikest režiimidest, jah, kommunismi kuritegudest tuleb rääkida tuleb rääkida ka holokostist. tuleb rääkida kommunistlike režiimide kuritegudest. meie oleme pärit riigist, kus neid kuritegusid toime pandi ja kui me ei räägiks nendest, siis meie noored suhtuksid hoopis teistmoodi asjadesse. meie me peame rääkima kommunismi kuritegudest. ja veel paar minutit, palun andke mulle aega. mis puudutab naiste olukorda ning Istanbuli konventsiooni, siis me ootame praegusel hetkel on meil käimas konsulteerimisfaas, järgmised sammud on plaanis äh, septembris. meie jaoks on ohvrite kaitse esimene prioriteet ja seejärel jätkame tööd selles valdkonnas. tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid. meie oleme demokraatlikust riigist, ma olen valmis alati mõtteid vahetama, ainult mõtteid vahetades on võimalik arutelu pidada ja need, kes siin viitavad artiklile seitse, siis ma arvan, et see, see ei kehti siin, artiklid on meie kõigi jaoks olulised ja väärtused on meie jaoks olulised, me peame ühistest väärtusest lähtuvalt Euroopa kodakonnas ehitama, aga siin on äh, vahe nendel riikidel, kes on äh, äh, olnud asutajariigid ja väikesed riigid, suured riigid, hiljem liitunud riigid, selline vahetegemine ei ole hea. ja Kesk-Euroopas on mitmeid diskrimineerimise näiteid, mis üritavad ettevõtteid jaoks ausaid mängu takistada ja konkurentsi tuleb ju tagada ei saa äh, lihtsalt mängureegleid vahepeal muuta. ma arvan, et dialoog on alati vajalik ja see on ainus äh, koostöövõimalus ja suur tänu teile tähelepanu eest ähm,. suur tänu, kallid kolleegid. ma arvan, et sellega on see kuulamine nüüd lõppenud, härra Vistissen mainis, et kas me üldse peaksime seda kuulamist läbi viima siin kojas. tuletaksin meelde, et seda kuulamist korraldades äh, toimisime väga ettevaatlikult, see kuulub siiski meie pädevusse. meie pädevuses on inimõiguste olukorda Euroopa Liidus hinnata, nii et me tegime oma tööd. suur tänu nendele liikmetele, kes täna sõna võtsid, ma arvan, et kõikide seisukohad tulid selgelt välja ja suur tänu ka kõikidele tänastele esinejatele kes andsid endast parima, püüdes äh, põhjalikele, süviti minevatele põhiõigusi puudutavatele küsimustele vastata. ükski kuulamine pole kunagi täiuslik, aga suur tänu siiski kõigile asjaosalistele, äh, kelle abil on meil olnud võimalik seda kuulamist läbi viia võimalikult tasakaalustatud. kallid kolleegid, sellega on kuulamine lõppenud äh, ja jätkame oma tööd kell viis. nii et palun kohtume siin kell viis, kui asume hääletama. Good afternoon, colleagues. We can begin the vote. jah, alustame hääletusega, võtke kohad sisse. meil muid päevakorrapunkte ei ole, ainult hääletamine, nii et mida kiiremini te valmis olete, seda kiiremini me jõuame ka lõpuni. kas kõik on valmis? koordinaatorid on kohal. kõikidele hääletus käib meil elektroonika kaudu, lihtsalt tuletan meelde kui kaarti ei ole kellelgi, siis andke kohe märku hääletamiseks kaart. sellisel juhul me arvestame teie tõstetud käega. kõigil on elektroonilised kaardid, väga hea. kui kõik on valmis, siis saame tulla esimese hääletuse juurde härra Skripek on proua Stevensi asemel, kas on nii? But... kumbagi ei ole, aga kas ECR-ist on keegi? saame siis hääletama asuma, kas pole? saame. niisiis, keegi sõna ei soovi, väga hea. alustame hääletamist kaksteist. kõigepealt, mida me hääletame, vabandust? jah, see on ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevad reisilaevade reisijate reageerimis-, registreerimine. kaksteist. hääletus lõppes. vastu võetud härra Skripeki istub kohale nii, anname teile mõne hetke, et koht sisse võtta. Well, we'll just wait till Mr. Skripek takes his seat. You can't vote on that one, okay? You ready? olete valmis? kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neliteist, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud, viisteist hääletus, hääletus algas. lõppes, vastu võetud, seitseteist hääletus algas. lõppes. nii, kuusteist hääletus algas lõppes. vastu võetud. kaheksateist hääletus algas. lõppes. vastu võetud. üheksateist hääletus algas. lõppes tagasi lükatud, kakskümmend üks, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. kakskümmend, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakskümmend kaks, hääletame. hääletus lõppes vastu võetud kakskümmend kolm, hääletus algas. lõppes vastu võetud, põhjenduspunktid esimene, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, kaks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, kolm, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud, neljas hääletus algas. lõppes, tagasi lükatud, viies hääletus algas, lõppes vastu võetud. kuues hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. seitsmes hääletus algas. lõppes, tagasi lükatud. kaheksas hääletus algas. lõppes. vastu võetud üheksas hääletus algas. lõppes tagasi lükatud, kümnes hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kümnes, vabandust, üheteistkümnes hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud niisiis, kallid kolleegid, vastavalt artiklile viiskümmend kolm nüüd ma teen muudatusettepaneku, mis libekomisjon võttis transpordikomisjonis nimel vastu, oleme need heaks kiitnud. nii, nüüd ma tuletan teile meelde, et järgmine dokument puudutab Prümi lahendust ja meiega konsulteeritakse ja meie pidime kolme kuu jooksul oma eh, heakskiidu andma. paraku kolm kuud me ei jõudnud mm, selle ajaga kahekümne kolmandaks veebruariks eh, konsultatsiooni lõpetada, nüüd töötasime inglise keeles ainult ja eh, üheksandal veebruaril tutvustasime raportit esimene kord ja nüüd me asume hääletama seda dokumenti. üks hääletus toimub, nimeline hääletus ja hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, kaks vastu, erapooletud keegi ei olnud. okei okay., the next point. hästi, järgmine puudutab jälle Prümi otsuse rakendamist liikmesriigi poolt ja jälle tuletan teile meelde, et me pidime kolme kuu jooksul parlamendist arvamuse esitama, aga konsultatsioonid pidid lõppema kahekümne kolmandal, palusime nõukogult aega pikendada ja töötasime ainult inglise keeles ja nüüd saame hääletada. nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd tuleme seitsmenda juurde ja siin me räägime riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomist Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiri ületavate kolmandate riikide kodanike äh, registreerimiseks ning tingimuste kindlaks määramine, et süsteemile juurde pääseda õiguskaitse eesmärkil. härra Dias de Mera, kas te soovite sõna, enne kui me hakkame hääletama teie raportit? no muy brevemente, señor presidente, solamente pa-. väga lühidalt, suur tänu. ma tahan tänada fraktsioone, et te töötasite nii tõhusalt selle väga keerulise teemaga. Okay, ma tänan, härra Dias de Mera. kas kõik on valmis hääletama? E okay. That's fine, we can start. Always nice to see. jah, kena. kõik on valmis. sada nelikümmend üheksa ja sada viiskümmend, sada viiskümmend üks, viiskümmend kaks ja viiskümmend kolm, kõik plokina. hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud sada viiskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromiss üks, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli üks kohta, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli kaks kohta, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss. ei, muudatusettepanek kolm, kolm, kolm, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud kompromiss artikli kolm kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolm, viis, kolm, hääletus algas lõppes. vastu võetud. kolm, viis, neli, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kompromiss primaar- ja sekundaareesmärkidel ja artikkel viis hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss artikkel kuus kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, proua Spinelli jääb erapooletuks. Teie masin ei tööta hoopis võib-olla te vahetaksite kohta annan teile hetke selleks. I am just, I am moving to sort of the dignity thing. I think everyone does, needs to have a bit of. Ready? olete valmis? kompromissi artikkel üheksa kohta ei ole. vabandust. kolmkümmend üheksa ja nelikümmend, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kolm üheksa kaks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss artikkel üheksa kohta hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss artikli kümme kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. nelisada neliteist hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nelisada viisteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, nelikümmend üks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud, nelisada seitseteist, hääletus algas neli, üks, seitse. hääletus lõppes. tagasi lükatud. neli, üks, kaheksa, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. nelisada üheksateist, hääletus algas lõppes. vastu võetud. kompromiss artikkel kaksteist kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss artikli kolmteist kohta hääletus algas. lõppes vastu võetud kompromissartikkel neliteist kohta hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromissartikli viisteist kohta hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromissartikkel kuusteist kohta hääletus algas. lõppes kompromiss artikli seitseteist kohta. neli, kuus, viis, hääletus algas. neli, kuus, viis. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss artikkel seitseteist kohta hääletus algas lõppes. vastu võetud kompromiss artikli kaheksateist kohta hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss artikli üheksateist kohta hääletus algas. lõppes vastu võetud kompromissartikli kakskümmend kohta hääletus algas lõppes. vastu võetud. kompromissartikkel kakskümmend üks kohta hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss peatükk kolme kohta artiklid kakskümmend kaks kuni kakskümmend viis hääletus algas. lõppes. vastu võetud neli, üheksa, kaheksa. hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kompromiss peatükk neli, artiklid kakskümmend kuus kuni kolmkümmend. hääletus lõppes. vastu võetud vii-, viis kolm null, viis viis viis plokina. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss. viis kolm kolm, viis kolm kolm, hääletame lõpp, hääletus lõppes tagasi lükatud. viis, kolm, neli, hääletus algas viis, kolm, neli üle. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss artikkel kolmkümmend üks kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss artikli kolmkümmend kaks kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss artikli kolmkümmend kolm kohta hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss artikli kolmkümmend neli kohta hääletus algas. lõppes vastu võetud. Kord-, budget, budget kuusteist, hääletus algas. Budget kuusteist, hääletame. Budget kuusteist, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissartikkel kolmkümmend viis kohta hääletus algas lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli kolmkümmend kuus kohta hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli kolmkümmend seitse kohta hääletus algas. lõppes. vastu võetud kuus, kaks, kolm, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kompromiss artikli kolmkümmend kaheksa kohta hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kuus, kolm, kuus, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud kuus, kolm, kaheksa. hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kompromissartikkel kolmkümmend üheksa kohta hääletus algas. lõppes. vastu võetud. tehniliste muudatuste plokk mis puudutavad andmekaitse viidete ajakohastamist hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. nüüd järgmise hääletame plokina kompromiss artikkel nelikümmend kohta. kompromiss artikkel nelikümmend kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksakümmend neli hääletus algas lõppes. vastu võetud kaheksakümmend viis hääletus algas lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli nelikümmend neli kohta hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kuus, neli, üks hääletus algas. hääletus lõppes lükati tagasi. tagasi lükatud üheksakümmend viis. hääletus algas. see näitab, et tuleb olla ettevaatlik hääletamisega, hääletus käib. hääletus lõppes. vastu võetud kompromissartikkel nelikümmend kuus kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kuus, viis, neli, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kuus, kuus, viis, hääletus algas. kuus, kuus, viis. kuus, kuus, viis, rahvaparteist oli üks ülearune hääl, üks rahvapartei kolleeg Äh, ärge hääletage, me hääletame veel kord kuus, kuus, viie üle. ma tänan. niisiis, kuus, kuus, viis uuesti. nii. hääletus lõppes. vastu võetud. üks, null, neli, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. üks null kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kuus, kuus, kuus hääletus algas. maapiline arv hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli nelikümmend üheksa kohta hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli viiskümmend kohta hääletus algas ma loodan, et see ei lähe läbi. keegi ei saanud naljast aru. vastu võetud. kuus, seitse, üks, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss saab artikkel viiskümmend üks kohta, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli viiskümmend kaks kohta, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss artikli viiskümmend kolm kohta, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss, kompromiss artikli viiskümmend neli kohta, hääletus algas. hääletus lõppes. kompromiss artikli viiskümmend viis kohta, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, kompromiss artikli viiskümmend kuus kohta hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss artikkel viiskümmend seitse kohta hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kompromiss artikkel viiskümmend kaheksa kohta hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss artikli viiskümmend üheksa kohta hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss artikkel kuuskümmend neli kohta hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. seitsesada kakskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. üks, neli, kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. seitse, kaks, üks, hääletus algas. Tanja, kas sa soovid midagi öelda? suuline muudatusettepanek, tavaliselt me ei ütle siis midagi. jah, see oli lihtsalt nali. sa võid öelda, mida soovid tegelikult ma ei ütle lihtsalt midagi, vaid seitse, kaks, üks juures oleme, mul on suuline muudatusettepanek ja ma loen selle ette um,. Way... So... loen ette, tehtes erand lõikest üks peatükis neli hakkab kohalduma kaks kaks aastat pärast äh, operatsioonide algust, nii nagu see on kirjas artiklis kuuskümmend lõikes üks ja alles pärast seda, kui hindamisraport on esitatud parlamendile äh, ja nõukogu on näidanud selle teostatavust ja vajalikkust. väga hea, hääletame, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd läheme eh, viidete ja põhjenduspunktide kompromisside juurde. hääletus algas. vastu võetud. nüüd eh, põhjenduspunktid on ka läbi hääletatud ja saame lõpphääletuse juurde minna. lõpphääletus on nimeline hääletus, kas kõik on selleks valmis? kas kõik on valmis? lõpphääletus. nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes jah, kolmkümmend kaheksa poolt, seitse vastu, õnnetused Diaste Merale. Uh, proua Veržia, kas teie soovite sõna? president, malgré l'adoption de deux jah, hoolimata sellest, et kaks minu muudatusettepanekut vastu võeti, tahab QE äh, esitada oma vähemusarvamuse äh, selle teksti kohta ja seda lähtuvalt artikkel viiskümmend 50 äh, kaks äh, punktist A äh, alalõikest neli. jah, see on vastuvõetav. härra Dias de Mera, kas te soovite midagi rääkida, midagi öelda? alguses te ei võtnud sõna. ma vabandan. härra Dias de Mera, palun. ma tänan. ma tahtsin vaid öelda et proua Veržial on täielik õigus käivitada äh, artikkel viiskümmend kaks A, see kaitseb vähemust ja ma äh, pean sellest kinni. härra Dias de Mere, ega me midagi muud ei oodanudki. ja nüüd me peame nüüd lõpphääletuse tegema vastavalt artiklile kuuskümmend üheksa C. see on, et hakata ka läbirääkimisi pidama ja selleks me anname oma meeskonnale volitused, mandaadi. hääletus lõppes, jälle vastu võetud nelikümmend poolt, neli vastu, üks jäi erapooletuks. nii et õnnitlused härra Dias Demerale. kallid kolleegid, läheme nüüd edasi see on jälle härra Dias de Mera teema, aga enne veel, kas te soovite sõna? või saame kohe hääletama asuda? hästi, hakkame siis kohe hääletama. kakskümmend, kakskümmend üks ja kakskümmend kaks plokina hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud järgmine on kompromiss üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja lõpphääletus kõigile rõõmu valmistada lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. I am here to make you happy one, don't worry. Final vote. lõpphääletus. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kolmkümmend kaheksa poolt, seitse vastu, üks jäi erapooletuks, vastu võetud ja õnnitlused härra Dias de Merale. ja jälle proua Veržia. okei, okei. You change your mind this time, that's fine. Okay, and then the vote. muutsite meelt? Oh, no, no, no. ma ei, äh, mu arvamus ei muutunud, aga kuna me, me, ma arvan, et meil on vähemuse arvamus, sellest ma juba ütlesin, see tundus mulle juba piisav avaldus minu poolt. okei okay,, which, which, yeah, which you can keep for this one, of course. okei okay.. jah, absoluutne äh, enamus vastavalt artiklile kuuskümmend kaheksa C alusel hääletab, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend üks poolt, neli vastu, üks jäi erapooletuks. ja jälle täiskogule läheb märtsikuus see raport, tahtsin teile veel öelda Äh, nii et hääletus lõppes ja lõppes ka meie kohtumine. suur tänu teile!